lõpphääletus. nüüd see meeldib, nüüd see meeldib. abbraccio a su esposa por... Sicuro. Onorevole Attings. Uh, Mr. President. kolleeg Attings ma ei tahaks viivitada siin väga, aga meil on nelikümmend kolm lehekülge hääletud, hääletada nüüd kohe kui kaua me peame hakkama seda naeruväärset asja taluma, kui see koda siin ei suuda korraldada oma hääletamist? meile öeldi, et hakkame kell kaksteist pihta, aga nüüd on juba kümne pärast üks. kulub hulk aega, enne kui me valmis saame. ma palun, et te kutsuksite üles presidenti ja juhatust et tehtaks kõigile selgeks, olgu volinikud või ministrid, et igaüks peaks jälgima oma ajakravas meie menetlusi ja mitte vastupidi ja et meie hääletame sellel kellaajal, kui on välja kuulutatud. Care colleghe, cari colleghi. Lugupeetud kolleegid tahtsin täpsustada veidi hääletuse algusaega, meil oli plaanis alustada pool üks, nii et äh, oleme nüüd hiljaks jäänud kakskümmend minutit ja mitte terve tund, nagu teie väidate. meie kolleeg abiellus hiljuti, härra Filians ja siin soovime õnne kolleeg Fidansile terve parlamendi nimel. tegemist on väga pika hääletusega, täna meil on äh, mitusada muudatusettepanekut ja see kestab kindlasti siin oma kaks tundi. mul on plaanis liikuda edasi kiiresti, aga loomulikult ma ei taha ohverdada ähm, selgust selles protsessis, nii et ootan teiepoolset koostööd selleks, et me saaksime kiiresti edasi liikuda, kuid siiski heades tingimustes. kõigepealt Leena Eki raport. Nomi, vabandust, nimeline hääletus. kas olete kõik hääletanud? nüüd on hääletus lõppenud raport kiideti heaks ja suure enamusega, palju õnne proua Hekile. edasi Tonašesku äh, minu raport. annan sõna äh, raportöörile äh, Tošenovskile, tal no on see õigus olemas, kui ta sõna ei soovi, selge, panen hääletusele äh,. nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud suure enamusega, palju õnne raportöörile. hääletusele läheb härra Klante raport, nimeline hääletus, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kiideti heaks väga suure enamusega, palju õnne härra Klantele. edasi raport Reul, panen selle hääletusele. palun tõstke käed, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. palju õnne härra Reulile. edasi raport Zvivka kas raportöör soodab, soovib sõna, õigus tal selleks on, ta loobub sellest. Teil on õigus. raportööril on õigus sõna võtta. lugupeetud president, vabandage, aga tegemist on väga olulise küsimusega, sellepärast et esimest korda Euroopa Liidu ajaloos on meil Äh, tihendatud koostöömenetlus ja tahaksin sellele lühidalt viidata. kõigepealt tahaksin rääkida teile muudatusettepanekust, see on ajakohastamismuudatusettepanek, sellepärast et soovituse hetkel õiguskomisjonis leimus, leidsid aset teo, teatud muutused, siin ei ole mitte kaksteist, neli, kaksteist riiki, vaid neliteist, lisandus ka Malta ja veel teine riik nii et siin tuleks, ähm, tuleb muuta seda, mis siin on kirjas, nii et mitte kaksteist, vaid neliteist. ja tahaksin kutsuda üles komisjoni ja liikmesriike, kes osalevad selles tihendatud koostöömehhanismis, tahaksin neid julgustada levitama seda mehhanismi liikmesriikide hulgas vastavalt artikli kolmsada kakskümmend kaheksa lõige kaks Euroopa Liidu toimimise lepingus seda mehhanismi ei tohiks kasutada kui spetsiifilist rakendussätet nende riikide raames, kes seda on palunud. suur aitäh, härra raportöör, selle tulemuse eest, nüüd on, läheb see nimelisele hääletusele, hääletage palun. hääletus on lõppenud see on heaks kiidetud väga suure enamusega, palju õnne härra Zvivkale, nüüd edasi äh, Tšikluna raport. nimeline hääletus on avatud. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. see on jällegi heaks kiidetud väga suure enamusega, palju õnne. edasi Suurjani raport siin tuleb see heaks kiita kvalifitseeritud häälte enamusega, nimeline hääletus, see on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. jällegi on see heaks kiidetud väga suure enamusega, palju õnne härra Surjanile. edasi Tšernetski raport. kas raportöör soovib sõna? tylko jedno zdanie udzielamy Radzie kredytu zaufania. lihtsalt paar sõna ütlen. me küll kahtleme komisjoni töös, aga see ei ole muidugi päris tingimusteta ning ma loodan, et me töö nõukoguga saab olema palju tõhusam, kui see siiani on olnud. suur tänu! nüüd äh, lähevad hääletusele muudatusettepanekud seitse, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kaksteist, kakskümmend, kolmkümmend kaheksa, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist, kakskümmend üks, kolmkümmend üheksa, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. edasi number kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu. hääletage palun, sellepärast et nüüd peame kontrollima üle elektrooniliselt selle no muudatusettepaneku number kakskümmend kolm hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud. see on heaks kiidetud edasi number nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi number üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime üle elektrooniliselt muudatusettepanek üheksateist, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. mina lihtsalt eksisin, vabandust see oli minu fraktsiooni muudatusettepanek, nii et ma ei ole siin päris erapooletu, edasi kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. nii et kolm langeb ära seega, kaheksa ja kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud edasi on muudatusettepanek number kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number üheksa ja number kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend seitse ja nelikümmend poolt, vastu. number kaks, kes on poolt erapooletuid kontrollime elektrooniliselt üle number kahe. hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud. edasi number kümme, kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu? erapooletuid heaks kiidetud. number neliteist ja kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletuid heaks kiidetud. number kuus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt üle number kuue, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud üksteist ja kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuusteist ja kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud viisteist ja kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. seitseteist ja kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kaheksateist ja kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. neli. jah, palun. Nous votons la résolution sur la me hääletame eelarve heakskiitmisresolutsiooni eelmine kord samuti hääletasime seda, aga siin on jäänud siiski pealkiri, siin on kirjas ähm, heakskiidu andmise edasilükkamine ja siin on, räägitakse ka teistest dokumentidest, mida tuleks esitada Euroopa Parlamendile, see on vist lihtsalt äh, väidi, väike tähelepanematus. minu arvates oleks pidanud äh, need parandused juba sisse viima, me oleksime pidanud tegema neid, need automaatselt, suur aitäh igal juhul. edasi muudatusettepanek number neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud? number viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud? nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. terve resolutsiooni ettepanek nimelisele hääletusele, hääletus on alanud. kui kõik on hääletanud, siis on hääletus lõppenud see kiideti heaks suure enamusega. palju õnne. edasi Lutfordi raport kõigepealt muudatusettepanek number üks, see läheb eraldi hääletusele. nii et muudatusettepanek üks ja mitte kümme, üks esimene paragrahv, kes on poolt? vastu, erapooletuid heaks kiidetud, teine lõige, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. number kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. edasi number üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudetud kujul ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see kiideti heaks panen resolutsiooni ettepaneku hääletusele, nimeline hääletus, hääletage. hääletus on lõppenud. see kiideti heaks väga suure enamusega, palju õnne, edasi raport Bauer see on direktiivi ettepanek. siin on tööhõivekomisjoni poolne tagasi lükatud muudatusettepanek ja ka parlamendisaadikute oma. härra Schulz, panen selle hääletusele nimeliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Need ettepanekud on heaks kiidetud kolleegi, vi prego. kolleegid, palun. proua raportöör soovib sõna, palun, enne kui aga annan sõna raportöörile, annan sõna komisjonile selleks, et teada, kas nad jäävad oma ettepaneku juurde. Uh, suur tänu mulle sõna andmast. volinike kolleegium kaalub võimalikke variante, äh, sealhulgas ka ettepaneku tagasivõtmist ning uurime liikmesriikidest, kuidas nad kasutavad FIE-de suhtes tööaega ja kuidas nad nende reeglite täitmist jälgivad. suur tänu! suur aitäh, härra volinik! nüüd artikkel viiskümmend kuus. proua Peres, palun. suur tänu härra esimees, kui ma nüüd voliniku sõnavõtust õigesti aru sain, siis tähendab see seda, et komisjon võtab oma ettepaneku tagasi, mille me tagasi lükkasime, nii et sel juhul ei ole seda vaja enam tööhõivekomisjoni tagasi saata. mina sain volinikust aru järgmisel viisil siin on võimalus, et kaalutakse seda varianti. ja kui nii on, siis äh, teil on õigus, proua Peres, kui volinik üle kinnitab sellest, siis äh, ei ole äh, meil vaja seda enam vastavasse komisjoni tagasi saata. suur tänu. jah, tõesti, ma ütlesin, et kolleegium kaalub võimalikke varianti, variante sealhulgas ettepaneku tagasivõtmine. aitäh. lugupeetud esimees, voliniku vastus oli väga ebakindel ja ma paluksin vastavalt artikli viiskümmend kuus lõikele kolm seda, et täiskogu võtaks nüüd seisukoha ettepaneku osas, mis nüüd äh, lükkab tagasi selle komisjoni ettepaneku. nii et äkki hääletaksime siis seda seadusandlikku ettepanekut nüüd äh, muudetud kujul. Honorevole Perez, questo nel suo diritto. lugupeetud äh, proua Perez, teil on täiesti õigus ju sellise ettepanekuga välja tulla, aga nüüd soovib sõna raportöör. kell, hogy mondjam, hogy a lehetőségek között ott van az is, hogy 25 tag lugupeetud esimees, paraku pean ma ütlema, et on võimalik tulla välja ka rikkumismenetlusega kahekümne seitsme liikmesriigi vastu, aga mina nüüd selles protsessis küll ei osale. väga hästi. proua Peres tuli välja omapoolse ettepanekuga palun, et keegi võtaks sõna selle poolt ja selle vastu, kõigepealt, kes on proua Peresi ettepaneku vastu, nimelt siis hääletada muudetud kujul ettepanekut, kes on selle vastu? mitte keegi. kes on selle poolt? no no, non è un problema di, chiedo scusa kolleeg. vabandage, kallid kolleegid vaba, vastavalt kodukorrale. siin ei ole mitte vastuvõetamatuse küsimus proua Peresi algatatud menetlusega, see on lihtsalt hääletusele panemise ettepanek vastavalt äh, kodukorrale kolleegil, ühel kolleegil on võimalus võtta sõna selleks, et seda toetada ja teisel selleks, et selle vastu olla. palun, võtke sõna. proua president, kui eelmine kord niimoodi juhtus, et hääletasime komisjoni ettepaneku maha, see puudutas äh, naftareservide direktiivi. võeti asi tagasi vastavasse komisjoni, sellepärast et komisjon selgelt ei kinnitanud, et ta kavatseb ettepaneku tagasi võtta volinik on siin praegu väga hoolikalt sõnu valinud ja ma ei ole proua Peresi tõlgendusega nõus. asi peab minema tagasi vastavasse komisjoni ja kuni on selge, kas komisjon kavab oma, kavatseb oma ettepaneku tagasi võtta või mitte, seni peab see meie vastavasse komisjoni ka jääma. Bene. L'onorevole Chichester sostanzialmente. härra Chichester seega rääkis proua Peresi ettepaneku vastu ja nüüd, nüüd annan sõna proua Turunenile like.. mina tahaksin rääkida menetluse poolt ja tsiteerin reeglit viiskümmend kuus lõiget kolm. kui komisjon ei võta oma ettepanekut tagasi, siis parlament saadab asja vastavasse komisjoni tagasi ilma hääletamata selle seadusandliku ettepaneku äh, üle, välja arvatud juhul, kui parlamendi eesistuja ettepanekul või raportööri ettepanekul, selle komisjoni, vastutava komisjoni raportööri vastu, ettepanekul või vähemalt neljakümne liikme ettepanekul või fraktsiooni esimehe ettepanekul otsustab hääletada selle ettepaneku osas, asi on päris selge. meil on käsud edasi minna ja nõnda me peaksimegi tegema. mi pare Care colleghi, care colleghe e cari colleghi, mi kallid kolleegid, mul on mulje, et kodukord on täiesti selge selle koha pealt, nii et panen hääletusele proua Peresi ettepanekule vastavalt nimelisele hääletusele resolutsiooni ettepaneku. nimeline hääletus või hääletame käega, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt üle. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. proua Peresi ettepanek on seega heaks kiidetud. Ha chiesto di parlare l'onorevole Svoboda. Sõna on soovinud härra Svoboda. Danke, herr president. Suur tänu, härra president. Kogu see hääletamine oleks võinud korraldatud olla ka teisiti, kui raportöör oleks jäänud eh, komisjonis hääletamise tulemuste juurde ja soovitan tal seda edaspidi teha. Adesso, kolleege, kolleegi nüüd, kallid kolleegid, lähme edasi resolutsiooni hääletamisele, hääle, nimeline hääletus on alanud, palun. kas kõik on hääletanud? hääletus on alanud, hääletage. nüüd on hääletus lõppenud me hääletasime nüüd resolutsiooni ettepaneku tagasilükkamist ja nüüd on see heaks kiidetud, see tagasilükkamise ettepanek. seega on raport tagasi lükatud. nüüd on see menetlus lõppenud, lähme edasi. nüüd edasi Sommeri raport. Pongo muudatusettepanekud komisjonilt. Neid on sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus algab. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, suuline muudatusettepanek raportöörilt proua Sommerilt. kas on vastuväite suulisele ettepanekule? raportöör, palun Te võite muidugi teha muudatusettepaneku, kui te soovite. tänan, president, tegemist on keelelise täpsustusega saksakeelses tekstiversioonis, teistes keeltes midagi ei muutu. seega tagamaks õiguskindluse tekstis, kus räägitakse pakendamata toiduainetest ja küsimus on saksa keeles kasutatavas terminoloogias seega, kas on kolleege, kes on selle suulisele ettepanekule vastu? kolleegid, ma ei taha teid kuidagi mõjutada kui tegemist on muudatusettepanekuga, mis tegelikult ainult mõjutab saksakeelset tekstiversiooni. ma arvan, et äh, lähete liiga kaugele sellele muudatusettepanekuga vastu olles, mis mitte kuidagi ei mõjuta selle raporti sisu. kuid siiski, teil on täielik õigus muidugi muudatusettepanekule ka vastu olla. võib-olla te hiljem tahate selle tagasi võtta. seega suuline ettepanek on heaks kiidetud ja paneme muudatusettepanek nelikümmend kaheksa hääletusele, kes on poolt? vastu? kontrollime, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa. hääletus algab hääletus lõppes. muudatusettepanek on heaks kiidetud. järgmisena viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletus algab. kontrollime. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. muudatusettepanek viiskümmend on heaks kiidetud ja äh, kuuskümmend neli järgmisena, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tagasi lükatud, kui te soovite, kontrollime. hääletus algab hääletus lõppes. tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud. seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? heaks kiidetud seitsekümmend viis, äh, seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt vastu. Äh, hääletus algab. hääletus lõppes. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. järgmised üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada neli poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle. nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes ja muudatusettepanek on heaks kiidetud. sada üheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, heaks kiidetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. sada kolmkümmend, suuline muudatusettepanek raportöörilt. kas te soovite selle muudatusettepaneku juurde jääda? nimetatud muudatusettepanek käsitleb toodete märgistamist, mis sisaldavad nanomaterjale. ma põhimõtteliselt nõustun sellega, kuid ma tahan öelda, et tegemist peavad olema stabiilsete nanomaterjalidega, sest on olemas ka ebastabiilsed nanomaterjalid, näiteks suhkur on võib-olla peenestatud nii peeneks, et eh, osakese suurus vastab nanoosakese suurusele. sel põhjusel eh, tegin suulise muudatusettepaneku, et lisada sõna stable nanomaterial kas on vastuväiteid? vastuväiteid on rohkelt kui neljakümnelt kolleegilt, seega see muudatusettepanek ei ole vastuvõetav ja paneme selle äh, sada kolmkümmend hääletusel nii, nagu ta on, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud sada kolmkümmend üks, järgmisena, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. hääletus algab. hääletus lõppes. muudatusettepanek on tagasi lükatud. järgmisena sada viiskümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud kontrollime siiski. kontroll. hääletus lõppes. see muudatusettepanek kiideti heaks. järgmisena sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus algab. hääletus lõppes. sada kuuskümmend viis on heaks kiidetud, sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, kontrollime. hääletus algab. hääletus lõppes heaks kiidetud. järgmisena sada üheksakümmend, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada üheksakümmend kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kontrollime. hääletus algab hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada üheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et see on tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletud heaks kiidetud sada üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hääletus algab hääletus lõppes heaks kiidetud. kakssada kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kolmkümmend kaks poolt vastu, kontrollime. hääletus algab. hääletus lõppes. heaks kiidetud. kakssada kolmkümmend kolm. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa, kes on poolt, kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmsada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada üheksakümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. jah, ülekaalukas enamus. kakssada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas soovite kontrollida? kontrollime, hääletus algab. hääletus lõppes heaks kiidetud. järgmisena kakssada kaheksakümmend kolm, kaks kaheksa kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, keskkonnakomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. järgmisena kolmsada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. ja nüüd kakssada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kaheksakümmend seitse Keskkonnakomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. hääletame kaks, viis, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, keskkonnakomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus kakssada viiskümmend üks. hääletus algab. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. nimeline hääletus kakssada viiskümmend kaks, hääletus algab. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. proua Vilmat on teinud suulise muudatusettepaneku, teil on sõna president, ma tahan viia sõna origin selles lõikes, et jääks järgmine country or place of provenance, mis on tarbijate jaoks palju läbipaistvam. suur tänu, kas keegi on sellele vastu? tundub, et on veidi äärmuslik olla vastu keelelisele muudatusettepanekule. aga kui inimesed seda tõesti nõuavad ja on vastu sellel, siis ma ei saa lubada seda muudatusettepanekut. seega hääletame osade kaupa ja alustame kõigepealt muudatusettepanek sada üks, esimene osa, kes on poolt ja see on nimeline hääletus, ma vabandan, nimeline hääletus. hääletus algab hääletus lõppes. muudatusettepanek on heaks kiidetud, panen hääletusele teise osa, samuti nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. see osa lükati tagasi järgmisena muudatusettepanek kaks viis neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. ei olnud eriti palju käsi üleval, kes on poolt? raportöör, proua Sommer soovib sõna. tänan, härra president sada üks esimene osa kiideti heaks, teine osa lükati tagasi, mis tähendab, et minu arvates muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kaheksa tuleb panna hääletusele, sest on vaja teha teatud tehnilisi kohandusi nende muudatuste valguses, mis tuleb sisse viia Lissaboni lepingu alusel. delegeeritud õigusaktide mõiste tuleb sisse viia komitee menetluse asemel ja seetõttu minu arvates ülejäänud osa muudatusettepanekust kolmsada kakskümmend kaheksa kuulub hääletamisele. Teil on õigus, proua Sommer, seega hääletame veel kord muudatusettepanekut kolm kaks kaheksa, nimeline hääletus, hääletus algab. hääletus algas, hääletus lõppes see muudatusettepanek sai ülekaaluka häälteenamuse toetuse ja järgmisena kaks viis viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, see on tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kolm, kolm, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust, härra Schultz, ma ei saanud aru mida te tahate öelda, kui te räägiksite minuga itaalia keeles, siis oleks asi parem ah, ma tegutsen liiga kiiresti. Eh, no üks, eh, siis kolmsada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see kukub läbi. kaks, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm, kaks, neli, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletus lõppes see e, lükati tagasi, sada kakskümmend üks komitee on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud. nii, hääletagem uuesti, sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa. aga siiski me kontrollime üle sada kahtekümmend viit. hääletus algas, hääletus lõppes. see muudatusettepanek võeti vastu. nüüd me läheme edasi äh, saja kahekümne seitsme juurde. sada kakskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see ei läinud läbi. kakssada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend neli poolt, vastu kas võiks seda kontrollida, hääletus algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud. nüüd kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, see eh, lükati tagasi, kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. see lükati tagasi. kakssada üheksakümmend viis nimeline hääletus, hääletus algas. suur tänu, härra president. tegelikult Rahvapartei muudatus algse teksti kohta muudab ähm, algset teksti. algne tekst ei kasuta ähm, ei äh, kasuta teatud tüüpi rasvu ja sellepärast sada nelikümmend neli tuleb ikkagi hääletada, sellepärast et paljude inimeste jaoks on just seda tüüpi rasv oluline mm, teema ja seda käsitleb sada nelikümmend neli. proua Sommer mina ei taha nüüd alustada siin sisulist arutelu. küsimus, küsimuse lahendas tegelikult dokumente esitav amet selle nimekirjaga ja Rahvapartei muudatusettepanek tahab ära kustutada artikli kakskümmend üheksa paragrahv üks alalõiku üks, aga äh, komisjon eh, lisas selle B-na, eh, nüüd on see tegelikult B1 ja see eh, Schlüteri lisandus on lisaks veel ja täna teda ei ole kuidagimoodi siia nimekirja hõlmatud. ma arvan, et me tegelikult peaksime järgima seda loogikat, mis oli nimekirja koostajatel ja sada nelikümmend neli peaks jääma kõrvale, kui kakssada üheksakümmend viis võetakse vastu. aga selles osas on arvamused lahknevad ja eh, härra eh, Slüter eh, tõstatas selle küsimuse ja minu ettepanek on siis selline, et me võiksime ikkagi sada nelikümmend nelja hääletada nii, proua Sommer, suur tänu teile. kas teie arvates on härra Schlüteril õigus või mitte? hääletagem siis kakssada üheksakümmend viit, nimeline hääletus, hääletus algas. ei, vabandust, me juba selle hääletasime ära ja siis seetõttu langeb sada nelikümmend neli ära. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. ja siis me ikkagi hääletame sada neljakümmend nelja. nimeline hääletus, hääletus algas.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 see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd me hääletame sada neljakümmend kuut, kes on poolt, vastu mõned inimesed ei hääletanud, raportöör soovib sõna. sada nelikümmend kuus. Eh, härra president, me peame hääletama ka kolmesada kolmekümmet üheksat. siin on jälle tegemist tehnilise korrigeerimisega täiesti õige. hääletagem kolm kolm üheksat, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me hääletame sada nelikümmend kuut poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas võiks seda kontrollida elektrooniliselt? hääletus algas, hääletus lõppes, see on vastu võetud. nüüd sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmteist osade kaupa hääletus esimene osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud teine osa on nimeline. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nüüd kolmsada kolmteist kolmelt fraktsioonilt osade kaupa hääletus, esimene osa on nimeline hääletus. proua Sommer. mis puudutab kolmesada kolmteist, siis enamus sellest on tagasi lükatud ja me peame ikkagi hääletama saja neljakümne üheksandat sada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd kolmsada kolmteist, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend seitse langeb ära. ei, vabandust, me peame ikkagi hääletama. ei, kakssada üheksakümmend seitse nimeline hääletus, hääletus algas. härra Schlüter see puudutab artiklit kolmkümmend üks, kolmandat lõiget ja Rahvapartei tahab eh, maha tõmmata kohustusliku osa ja kolmesaja neljateistkümnenda taga olevat eh, muudatuse esitajad, nad tahavad eh, hoopis panna sellesama sisu kusagile mujale kõigepealt me peame hääletama kahe, kas me ei võiks kõigepealt hääletada kolm, kakssada üheksakümmend seitse, et nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. nüüd kolmsada neliteist nimeline hääletus, hääletus Hääl... hääletus toimub, hääletus lõppes. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viisteist poolt vastu, erapooletud eh, tagasi lükatud, kolmsada kuusteist, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud raportöör soovib sõna. härra president, me ei tohiks üldse olnud häälet-, me ei tohi, ei oleks tohtinud hääletada kolmsada kuusteist, sellepärast et kui kolmsada kolmteist vastu võeti, siis see langes ära. muudatus kolmsada kolmteist hääletati, seda tehti kahes osas ei, vabandust, seda ei võetud vastu, andke andeks, ma eksisin. mõnikord eh, on meil õigus, mõnikord on teil õigus, noh, elu niisugune. nüüd hääletame muudatusettepanekut sada viiskümmend kaheksa, sada kuuskümmend kaks üheskoos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletagem nüüd kolmsada, nimeline hääletus, poolt. see muudatusettepanek on ka vastu võetud kolmsada nelikümmend kaks langeb ära, ja sada kuuskümmend neli samamoodi. nüüd sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu. see e-, ei leidnud heakskiitu, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud e-, langes ära, kakssada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud ei leidnud heakskiitu, kaks seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud langeb ära. kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud langeb ära. kaks, üheksa, üks poolt, vastu, erapooletud langeb ära. sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kaks, kaks seitse kaks poolt, vastu, erapooletud. langeb ära sada kaheksakümmend. nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud kaks, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli, osaline hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt vastu, erapooletud, eh, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli langeb ära, kolmsada üks, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm seitse neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolm nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, sada üheksakümmend üks, raportöör soovib sõna härra president, teie ütlesite, kui me hääletasime kolmsada nelikümmend kuut, et see on tagasi lükatud, aga minu arvates teie saite tulemusest valesti aru. siin on jälle eh, tegemist tehniliste kohandustega ja ma palun, pange see uuesti hääletusele, kolm, neli, kuus, palun pange uuesti hääletusele. siis hääletagem kolm, nelikümmend kuus uuesti hääletus algas, nimeline hääletus kolmsada nelikümmend kuus. hääletus lõppes. tõepoolest, eh, see muudatusettepanek võeti vastu eh, vabandust, eh, daamid ja härrad, teie peaksite eh, ikka käe korralikult püsti tõusma, ma saan aru, et te olete eh, väsinud, aga ikkagi hääletama peab korralikult. nüüd hääletagem sada üheksakümmend üht, üht, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes see langeb ära, sest et poolt ja vastuhääli on ühepalju. nüüd on meil kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud. kas me võiksime seda kontrollida, hääletus algas. lõppes ja see on tagasi lükatud. kolmsada kaks, ei, kolmsada kakskümmend kaks, kolmsada kaks nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. ja see langeb ära. kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kuus, kümme poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kolmsada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. kakssada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaks, kolmsada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine muudatusettepanek langeb ära, kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, kakssada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. hääletus on alanud. muudatusettepanek kolmsada kaheksateist. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek kolmsada kaheksateist on tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus, kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kontrollime seda, hääletus on alanud. muudatusettepanek kolmsada üheksateist hääletus on lõppenud muudatusettepanek on vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksa, kolmsada kaheksa poolt. poolt kolmsada kaheksa, kes on poolt? kes on kolmesaja kaheksa poolt, vastu kes on kolmesaja kaheksa poolt? vastu? olgu. kontrollime siis äh, kaheksa, kahesaja kaheksakümne viiendat. kakssada kaheksakümmend viis hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmsada kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada üheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu. erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd nimeline hääletus äh, muudetud kujul dokumendi üle, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. suure häälte enamusega on see vastu võetud õnnitleme raportööri. ja. ja hääletame, hääletame veel kogu muudatusettepanekut või kogu dokumenti. hääletus on lõppenud. jällegi suur enamus ja nüüd annaksin kohe sõna härra Toolile. Vüller, je vous demande juste encore de voter. pidades silmas äh, meie tihedat ajakava, siis ma arvan, et te äh, võiksite kahesaja kahekümnenda hääletuse ja majandusjuhtimise äh, alla kohe hääletusele, muidu me jääme siia homseni Eh, non ci sono obiezioni alla proposta onorevole. kas kellelgi on midagi selle vastu? kellelgi ei ole midagi selle vastu, härra Tooli ettepaneku vastu. ja kui teil midagi selle vastu ei ole, siis äh, võtan teie ettepaneku vastu ja hääletame neid kahte küsimust, sellepärast et need on poliitiliselt äärmiselt olulised küsimused. nii et äh, kaks tuhat kakskümmend, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, äh, kaks tuhat kakskümmend kõigepealt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 hääletus on lõppenud. teine osa vastu võetud. siis äh, lõige nelikümmend viis, äh, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni äh, täie terviklik resolutsiooni nimeliselt, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ja jällegi suure enamusega vastu võetud resolutsiooni projekt, õnnitleme siin äh, autoreid ja kogu parlamenti ja nüüd siis äh, majandusjuhtimine. muudatusettepanek number kaks hääletame muudatusettepanekut number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige number üks, esimene osa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt? number neli poolt. vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek number viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaksteist osade kaupa hääletus, esimene osa, nimeline hääletus, esimene osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jällegi suur enamus, vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud. ei, ei olegi nimelist hääletust, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud hääletame muudatusettepanekut number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks, osade kaupa hääletus, esimene osa, nimeline hääletus, kes, vabandust, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni projekti tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jällegi suure häälteenamusega vastu võetud ja õnnitlused asjaosalistele. ma teeksin nüüd ettepaneku, et nüüd hääletame ka erikomisjoni küsimust tegemist on siis finantsperspektiivi eriküsimus, tegemist on ühe hääletusega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis Foorumi delegatsioon, kes on poolt, vastu, erapooletud, poolt. suur tänu teile!